Kollegs. kolleegid, palun istuge oma kohtadele. To start this hearing I would like äh, selle kuulamise sissejuhatuseks tahaksin paluda, et te ei istuks valedele kohtadele ning tahaksin teile meelde tuletada, et seda kuulamist on võimalik jälgida ka kuulamiste saalist ja ka veebi vahendusel ning tahaksin teile meelde tuletada ka, et ainult komisjoni liikmetel on õigus plaksutada, kui nad seda soovivad. tere hommikust äh,, proua Ulskog, kes on tööhõive ja sotsiaalküsimuste komisjoni esinaine ja härra Puusek, tööstusenergeetika ja teadusuuringute komisjoni esimees ja mina juhatan siis majandus- ja rahanduskomisjoni. tere tulemast Jürgi Kadaisele, kes on äh, Äh, äh, ma-, töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime volinik, tere tulemast siia kuulamisele meie kolme parlamendikomisjoni ees. seda kuulamist me korraldame siis ühiselt vastavalt parlamendi kodukorrale. kodukord näeb ette, et kui äh, voliniku pädevusala langeb enam-vähem võrdselt erinevate komisjonide vastutuse alla, siis korraldatakse kuulamine nende komisjonide poolt ühiselt ja lisaks osalevad sellel kuulamisel ka Transpordi- ja Turismikomisjon ning Regionaalarengu Komisjon nagu te teate, selle kuulamise eesmärk on võimaldada parlamendil äh, kasutada oma äh, aluslepingute põhist õigust volinike kolleegiumi ametisse kinnitada ning äh, kuulamise eesmärk on aidata komisjonidel hinnata, kas volinik on pädev, et olla volinike kolleegiumi liige, kas ta suudab täita neid ülesandeid, mis talle on määratud samuti tahaksin meelde tuletada, et enne kuulamist on volinikukandidaat vastanud kirjalikult ettevalmistavatele küsimustele. vastused on kõigile saadikutele kõigis keeltes kättesaadavad ning kandidaat on esitanud ka finantshuvide deklaratsiooni. õigusasjade komisjon on öelnud, et neil ei ole mingeid kriitilisi märkusi volinikukandidaadi huvide deklaratsiooni kohta. nüüd selgitaksin ka, kuidas see kuulamine korraldatud on. kõigepealt volinikukandidaat saab sissejuhatavaks sõnavõtuks sõna, see ei tohi, sõnavõtt ei tohiks olla pikem kui viisteist minutit ja siis äh, kuulamise lõpus on tal veel viie minuti jooksul võimalik kuulamine kokku võtta ning pärast äh, sissejuhatust esitatakse talle siis nelikümmend viis küsimust parlamendisaadikutelt ja igaks küsimuseks on ette nähtud kolm minutit, üks minut küsimuse esitamiseks ja kaks minutit vastamiseks. samuti tahaksin saadikutele meelde tuletada, et see kolme äh, minuti põhimõte on midagi, millest me peame väga rangelt kinni. tõlge on olemas kahekümne kolme keelde, nii et, et kõigil kuulajatel on võimalik kõnelda oma emakeeles ja nagu ma ütlesin, seda arutelu kantakse üle parlamendi veebilehel. lõpetuseks. EKONi komisjoni esimehena tahaksin öelda seda, et uuel komisjoni koosseisul tuleb saavutada ambitsioonikad eesmärgid, tuleb toetada majanduse toibumist, tugevdada töökohtade loomist ning stimuleerida investeeringuid reaalmajandusse tuleb äh, äh, ületada see tohutu äh, lõhe, mis meil investeeringute vallas viimastel aastatel on tekkinud Ehm, meil on vaja täiendavalt kolmesada miljardit eurot. Ehm, volini-, ehm, komisjoni president Juncker on selle paketi välja kuulutanud ja see on väga asjakohane ja äh, uur-, tahame, et volinikukandidaat täna sellest plaanist natuke rohkem ka räägiks. see pakett on mõeldud just infrastruktuurile, haridusele, teadusuuringutele, innovatsioonile väga olulised summad peaksid minema just nimelt nendele projektidele, mis aitab äh, Äh, äh, inimestel jällegi leida töökohta ning äh, lisaks sellele peaksime toetama ka neid plaane, mis algasid noorsootagatisega ja peame aitama töötajatel oma kutseoskusi parandada ning komisjon ja parlament peavad tegema koostööd, tagamaks selle, et Euroopa Liidu majanduspoliitika koordineerimine on tõhus ning tuleb arvestada ka struktuurireformide mõjuga ning äh, tuginedes äh, ECONi komisjoni koordinaatorite otsusele olen ma palunud, et äh, president Juncker oma majandusmeeskonna ülesannete jagamisel sellega arvestaks. ning tahame Äh, kuulda ka volinikukandidaadi äh, mõtteid sellel teemal. aga nüüd annaksin siis äh, sõna ka tööhõivekomisjoni esinaisele Marita Ulfkooksile, aitäh ja kõnelen oma emakeeles rootsi keeles. siseturg Euroopa Liidus tagab vab-, vaba liikumise, mis on üks Euroopa Euroopa Liidu põhialustest. sellel on väga suur potentsiaal selleks, et edendada majanduskasvu ja tööhõivet, mida meil on väga vaja, aga selleks, et ühtne turg saaks tõhusalt toimida, ja et ei oleks sotsiaalset dumpingut ega ebaõiglast konkurentsi, peab Euroopa Liit panema paika miinimumreeglid töötajate kaitseks. ühtset turgu ei tohi ära kasutada ja töötajate õigusi eh, ning kollektiivlepingutes sisalduvaid õigusi ohustada. Euroopa Liidus on tööpuudus massiline ja sellest on võimalik üle saada ainult siis, kui liikmesriigid teevad ühiselt tööd selle nimel, mitte nii, et nad astuvad üksteisega konkurentsi, alandades eh, palku ja vähendades töötajate õigusi. töötajate põhiõigused peavad äh, olema sellised, et ettevõtted on sunnitud neid järgima. loomulikult äh, on oluline äh, konstateerida, et äh, kodanikud enam ei toeta Euroopa projekti nii tugevalt. natsionalism võtab võimust ja seetõttu on väga oluline, et te tegeleks ka nende teemadega, et te Äh, väga tegeleks tõsiselt äh, töökohtade loomisega. aitäh Marita Ulfskogile, aitäh härra Kaltüürile, äh, ütleb härra Puusek, aitäh, et ühiselt minuga juhatate täna seda kuulamist täna on Euroopa Parlamendis viimane kuulamiste päev, ilmselt parlamendisaadikute jaoks on tegu hea uudisega, me oleme juba väga paljudel kuulamistel olnud, need kuulamised on olnud äh, Äh, väga huvitavad, nende käigus on keskendutud Euroopa probleemidele. tahaksin tervitada härra Jürgi Kadaist, kes on nimetatud komisjoni asepresidendi kandidaadiks. Äh, tere tulemast kõikidele Äh, EKONi, ITRE ja Tööhõivekomisjoni liikmetele, kõigile teile, kes te siin saalis kohal olete, VKE-de, vabaühenduste, tööstuse liikmesriikide esindajatele ja tere tulemast ka kõigile, kes meie kuulamist jälgivad, tegemist on ju avaliku kuulamisega, me tahame olla siin Euroopa Parlamendis läbipaistvad. niisiis tere tulemast ka kõigile neist, kes jälgivad meie kuulamist interneti vahendusel Äh, sest et äh, seda kuulamist tõesti kantakse siis äh, üle ka meie internetilehel. ITRE komisjoni pädevusse kuuluvad teadusuuringud ja arendustegevus, tööstus, ettevõtlus, VKE-d, energeetika, digitaalne majandus. kõik need valdkonnad on meie pädevuses ja kõik need valdkonnad mõjutavad konkurentsivõimet, seda me kõik teame väga hästi ning äh, kõik need valdkonnad on äh, siis äh, seotud volinikukandidaadi vastutusalaga. meie ees seisavad viimase viie, järgmise viie aasta jooksul väga suured väljakutsed ning kolleegid ITRE komisjonist meie ITRE komisjonis tahame teada, kuidas asepresidendi kandidaat kõiki neid ülesandeid täita kavatseb, kuidas ta kavatseb vastata meie kodanike ootustele. ja nüüd palun, et härra Galtieri jätkaks selle koosoleku juhtimist. aitäh, härra Puusek. ja nüüd alustame eh, siis kuulamist. PP. aus. Oh. Eh, esimees hakkas juba andma sõna küsimuse esindajatele ja, ja ka näib, et volinikukandidaat ei ole veel sõna saanud. jah, mul oli plaanis kuulamine väga kiiresti lõpule viia, aga jah, eh, on juba tegu viienda kuulamisega, mida ma juhatan.